kolleegid, Euroopa Parlamendi istungjärk on katkestatud, ma soovin kõigile kolleegidele ilusat head kojujõudmist rasketes oludes, ma soovin teile õnnistatud jõulu.